komisjoni avaldused praeguste meetmete tõhususe kohta maksupettuse ja rahapesu vastu seoses hiljutiste Panama dokumendi leketega. ja nüüd on sõna härra äh,, proua ministril äh,, proua Plašaril, palun. suur tänu teile, president, austatud parlamendiliikmed äh,. Panama dokumentide kohta ma tahaksin alustada, et äh, sellega, et öelda, et kõik see näitab jällegi, et meil on vaja maksupettuste äh, ja rahapesu vastu võidelda. Äh, kahjuks on liiga vara, et Panama leket täielikult hinnata ja analüüsida, aga me uurime ja teie uurite igasuguseid järelmeid ja vastuseid. liikmesriikide valitsused on ka nõudnud uurimistegevust algastamist Äh, meil on vaja äh, siin äh, konkreetseid dokumente ning maksude küsimust ja maksupettuste vastast võitlust lahutada. meil on vaja meetmeid selleks, et pettuse juhtumeid vähendada komisjoni maksude kõrvalehoidmise pakett, mis jaanuaris sisse viidi, selle eesmärk on siduda erinevad olemasolevad õigusaktid ning läbipääs informatsioonile, läbipaistvus, selle kõige eest, selle kõige struktuuri on loonud OECD Äh, viimastel aastatel on väga palju selles osas tehtud, aga kõik rahvusvahelised osalused ei ole nõus äh, õiglaste reeglite järgi mängima ja Panama juhtum näitab seda väga selgelt. selleks, et maksude alast läbipaistvust tagada, on vaja kõikide kaasatust ja Euroopa Liit suure rahvusvahelise osalisena peab ühel häälel rääkima selleks, et oma partnereid rahvusvahelisel tasandil veenda äh, kokkulepituga kaasa tulema Euroopa Liit ise on pühendunud informatsioonivahetusele ja me oleme läinud siiski kaugemale, kui OECD standardid seda ette näevad ja paljud arvavad, et meie oleme eh, musternäidiseks, mis on väga hea. me oleme administratiivkoostöö direktiivi vastu võtnud, millele lisandati eh, maksuotsuste äh, infovahetus juurde ning riigipõhised äh, finantsandmete vahetamised, äh, mis on ühtsest maksude vältimise vastase võitluse paketist üks osa. riigipõhine aruandlus on siin väga hea võimalus ning palun, et Euroopa Parlament võtaks oma arvamuse selles osas vastu niipea kui võimalik. selles osas me aga ei peatu, täna avaldas Äh, komisjon teatis, mis puudutab hargmaiste ettevõtete äh, kohustust äh, riigipõhisel aruandlusel ning see suurendab maksualast läbipaistvust veelgi. ning komisjon loodab, et see ettepanek liigub kiiresti edasi. nüüd nende Panama paljastuste juurde tulles tagasi, tahaksin ma rõhutada, mida me saame lisaks infovahetusele veel teha selleks, et maksupettusi, maksudest kõrvalehoidmist ning rahapesu vältida komisjon on äh, efektiivse maksustamise teatise välja andnud, mis on osa sellest äh, maksude kõrvalhoidmise vastuse võitluse paketist. Äh, sealhulgas tegevus kolmandate riikide suhtes, mis ei võta arvesse hea ja häid juhtimistavasid. meie eesistuja tahab võtta arvesse Panama dokumentileket ja tegutseda veelgi kiiremini komisjoni ettepanek äh, näeb ette ka äh, reegleid äh, maksude vastas, maksupettuse vastase võitluse jaoks. mõningad reeglid, mis selle direktiivi eelnõus on kirjas, võiksid olla head, eriti kui me arvestame ka legaalset agressiivset maksuplaneerimist, nii et jällegi kiiret kokkulepet on selle direktiivi puhul vaja eesistuja püüab jõuda kokkuleppele selles äh, küsimuses äh, käesoleva poolaasta jooksul ning ma loodan, et me saame loota ka teie, äh, see tähendab parlamendi toele. lõpetuseks tahaksin ma Äh, käitumiskoodeksi grupi tegevusele äh, tähelepanu pöörata. Äh, selle grupi töö eesmärk on just häid praktikaid koondada kolmandates riikides. Šveitsis on nad väga edukalt toiminud ning komisjon peab dialoogi Liechtensteini nimel ning teised väljaspool Euroopa Liidu riike asuvad riigid peaks olema ka kaasatud õige pea. nüüd rahapesu juurde see teema, mis on väga äh, tugevalt seotud ka terrorismi rahastamisega, on meie prioriteetide kõrges äh, otsas veebruaris, äh, kui komisjon tegi oma ettepaneku tegevuseks terrorismivastase rahastuse osas, nõukogu läks edasi väga kiiresti võetes muuhulgas vastu mitmeid meetmeid, mis puudutavad äh, rahapesuvastast võitlust ning ka terrorismi rahastamist. tahaksin äh, tuua välja ühe, mis on väga oluline meie tänase arutelu kontekstis. ministrid rõhutasid, et on vaja tuvastada kolmandad riigid, kellel on strateegilised puudujäägid rahapesu öö, äh, vastases võitluses või terrorismi rahastamisvastases võitluses. nagu te teate, siis neljas rahapesuvastane direktiiv näeb ette, et liikmesriigid näevad ette hoolsuskohustuse äh, selles nimekirjas olevas riikides. Äh, veebruaris kutsusime me üles, et äh, see protsess peab jõudma mai lõpuks lõpuni, aga nüüd on kõik komisjoni kätes, me teame, et komisjon töötab tõhusalt selle küsimuse osas, aga me loodame, et Euroopa Parlament seda kiireloomulisust jagab samuti. teiseks, ministrid on rõhustanud, rõhutanud seda, kuivõrd oluline on kiiremini rahapesuvastast paketti ellu viia, mis Euroopa Parlament ja Nõukogu eelmisel aastal vastu võtsid, meie ühtne eesmärk on selle protsessi lõpuleviimine käesoleva aasta lõpuks äh, kolmandaks, me oleme äh, teinud kõik sellest, et parendada informatsiooni vahetamist ning äh, seda muuhulgas liikmesriikide finantsluureametite vahel. samuti oleme me Äh, kutsunud äh, parendusele mõningaid liikmesriike, mis puudutab neljandat rahapesuvastast direktiivi ja selle rakendamist. Äh, samuti on vaja suurtele sularahamaksetele panna piir ning mõelda selle peale, kas on äkki meetmeid vaja võtta selleks, et suuri rahatähti vähem ringlusesse suunata, näiteks viiesaja euroseid Äh, seda direktiivi rakendavad liikmesriigid, aga mõningates valdkondades on ka selgeks saanud juba praeguseks, et äh, sihtotstarbelisi muudatusettepanekuid on vaja teha, näiteks äh, parandades ligipääsu informatsioonile, näiteks pangaväljavõtetele ja muule, millele siis finantsinfo uurijad saaksid ligipääsu ning ka virtuaalrahale ähm, kehtib sama komisjon on teinud ettepanekuid selles osas, see on meie prioriteet samuti ning ma olen kindel jällegi, et Euroopa Parlament leiab samamoodi. ma tean, et rahapesu ja terrorismi rahastamise küsimused on rahvusvahelises poliitika päevakorras samuti, eriti just finantstegevus rakkerühma ja G kahekümne osas. tahaksin lõpetada president ja öelda, et eesistuja on otsustanud et äh, nii-öelda Panama lege on äh, ka ECOFIN-i äh, koosoleku teemaks kahekümne teisel aprillil Amsterdamis, kus ka komisjon on kutsutud, et ta oma poliitikaettepanekud teeks, sealhulgas ka tooks välja algatused, mis on maksupettuste ja rahapesuvastaselt välja töötatud. oluline on andmete ja informatsiooni vahetus nendes küsimustes ning ootan seda arvamuste vahetust väga ning suur aitäh teile, härra president! aitäh teile, äh, minister, nüüd komisjoni nimel saab sõna äh, volinik Moskovitsi, palun. härra president, äh, proua nõukogu esindaja, daamid ja härrad, parlamendi seedik-, saadikud, Panama dokumentide skandaal veelgi enam seob, seab rambi, valgusse meie maksupettuste vastase võitluse, kui kellelgi veel oleks vaja tõendeid meie töö olulise kohta selles valdkonnas, siis nüüd on need kõigile teada. tänu suurepärasele tööle, mis on ära tehtud meediaväljaannete poolt. kui me räägime heast maksuhaldamisest ja läbipaistvusest, siis see on teema, millega on tegelenud juba kaua aega nii Euroopa Parlament kui ka komisjon ja see ähm, äh, rahade varjamine on täiesti kolossaalsetes mõõtmetes meie ees äh, avanenud äh, tänu nendele paljastustele niivõrd suurel määral. kodanikud ei mõista ega aktsepteeri selliseid praktikaid äh, Ehm, tegemist on äh, lihtsalt vargusega. nüüd me peaksime kogu selle nördimuse, avalikkuse nördimuse äh, muutma positiivseteks äh, meetmeteks, konstruktiivseteks meetmeteks ja kasutama võimalust, sellist poliitilist šanssi, mis meil on, teha, täita oma poliitilist kohust ja tegutsema otsustavalt ähm, maksupettuse, maksudest kõrvalehoidmise vastu ja maksude optimeerimise äh, vastu ja erinevate korruptsioonivormide vastu. me peame kasutama ära seda hoogu, äh, juba praegu meie kavad on olnud vägagi ambitsioonikad, nüüd, ambitsioonikad, nüüd nad saavad hoogu veelgi juurde liikmesriigid peaksid äh, seda hakkama ka poliitilisel tasandil nüüd üha tõsisemalt äh, võtma. me saame nüüd üle vaadata enda sellealased äh, Äh, sätted ja otsustama, milliseid meetmeid on äh, vaja võtta selleks, et Euroopa Liit saaks paremini maksupettuse vastu võidelda. me peaksime tihendama koostööd oma partneritega rahvusvahelisel tasandil, avaldama survet äh, problemaatilistele riikidele, niinimetatud maksuparadiisidele, et öö, oleks meil tegemist palju läbipaistvama ja ausama süsteemiga ka rahvusvahelisel Äh, tasandil ja mis aitaks vältida rahapesu. tahaksin öelda paar sõna selle kohta, mida on juba tehtud. väga palju tegelikult on juba viimastel aastatel ära tehtud. kogu see läbipaistvuse revolutsioon, mis on aset leidmas, me ei alusta sugugi nullist, komisjon on võtnud otsustavaid samme Äh, nii, mis on nii ettevõtjate kui ka kodanike huvides. me oleme viimastel kuudel välja tulnud vähemalt kolme sellekohase paketiga. kõigepealt äh, juriidilised äh, meetmed maksudest kõrvalehoidmise vastasel võitlusel, kuritarvitamise vastased meetmed offshore äh, ettevõtete, äh, ettevõtteid puudutavad äh, meetmed ja need meetmed võimaldavad liikmesriikidel maksustada tulusid, mida on kunstlikult teises jurisdiktsioonis saadud. on võimalik ka teatud juhtudel konfiskeerida ähm, teatud summasid, millele juhtis tähelepanu Äh, ka Panama dokumentide lekke. me oleme püüdnud äh, samuti suurendada maksualast läbipaistvust, oleme püüdnud ähm, soodustada automaatset infovahetust äh, maksuametite vahel, ettevõtete vahel ja me liigume edasi ka maksualase läbipaistvusega rahvusvahelisel tasandil, kolmandate riikidega suheldes, mul on hea meel, et me oleme allkirjastanud äh, ja läbi rääkinud äh, kokkulepped Liechtensteini, äh, San Marinoga, Šveitsiga, Monacoga varsti sellised kahepoolsed lepingud, millel on väga selge mõju meie kodanikele, see pangasaladus äh, hakkab nüüd vaikselt hääbuma Euroopas ja see on selgelt äh, kahtlemata üks edusamm. kindlasti peaksime me looma ka ühtse maksuparadiisi, paradiiside nimekirja, äh, Euroopa Liidus selleks, et nende vastu tõhusamalt võidelda ja see kõik on maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse ühtne pakett. Need kõik algatused äh, oleme me äh, juba esitanud, eriti just läbipaistvuse äh, osas puudutab see näiteks pangandussektorit lisaks sellele aastast kaks tuhat seitseteist liikmesriigid hakkavad automaatselt äh, omavahel äh, suurt hulka infot jagama pangakontode kohta selleks, et äh, pettust ähm, vältida, et petturid ei saaks oma raha välismaal peita. mõned minutid tagasi komisjon otsustas minna veelgi kaugemale läbipaistvuse osas, rahvusvahelised kontsernid peavad nüüd äh, Eh, riikide kaupa oma tegevusest aru andma. Teile teadmiseks eh, algusest peale olen eh, olnud selle poolt, et need teemad leiaksid enam tähelepanu ja komisjon täna pakub, tuleb välja algatusega, mis ütleb, et sel, sellest, mis tehtud on, sellest ei piisa, me peaksime olema esimene majandusala, mis ähm, kogu maailmas looks sellise kohustuse, et rahvusvahelised kontsernid riikide kaupa oma tegevusest aru annavad. see puudutab äh, praegu äh, maksuametitega infovahetust, seitsesada viiskümmend miljonit eurot on see äh, lävend ja ka ulatus on siin väga oluline. võiks küsida, miks me ei tegutse praegu ka väljaspool Euroopa Liitu, kuid see hõlmab nende rahvusvaheliste kontsernide puhul ka Euroopa Liidust väljaspool asuvaid alasid, tegemist on kontsernidega, mis, osa nende tegevusest puudutab ka maksuparadiise, nii et see kõik, mida me oleme teinud, on otsustava tähtsusega nii et ma arvan, et see kõik on vägagi tervitatav töö ja seda kõike me jätkame ühiselt, kui äh, saavutatakse äh, läbipaistvuse osas äh, kiired kokkulepped, siis on võimalik ka Panama dokumendilekete ajendil edasi liikuda uute algatustega selleks, et võidelda maksupettuste vastu ja tulla välja uute Euroopa Liidu sätetega. see puudutab ka meie meetmeid rahapesuvastases võitluses. liikmesriigid peavad öö, ähm, välja tulema poliitiliste lubadustega ja neljanda rahapesuvastase direktiivi osas äh, läbirääkimised lõpetama, seal äh, on äh, välja toodud äh, ettevõtete tegelike omanike, tegelike kasusaajate identifitseerimine ja see on keskse tähtsusega selleks, et ära kasuta-, et ei kasutataks enam ära meie majandussüsteemi selleks, et kuritegeliku taustaga raha pesta komisjon teeb kõik selleks, et lihtsustada seda ülevõtmise protsessi ja et neid ähm, sätteid ka õigesti üle võetakse, rakendatakse, kuid äh, eelkõige on vastutus muidugi ähm, liikmesriikide õlul, nii et see Panama dokumentide sõnum äh, peaks äh, saama kuuldavaks kõigis liikmesriikides, liikmesriigid peaksid mõistma, et äh, see läbipaistvuse revolutsioon puudutab kõiki, mida võiks veel teha? nagu ütlesin, palju on juba ära tehtud ja palju edusamme on aset leidnud rahapesuvastases võitluses, kuid hiljutised paljastused näitavad, et väga palju on veel ära teha selleks, et äh, moonutusi äh, vältida seaduse ning tegelikkuse vahel. ja ma tahaksin rääkida ühest võtmetähtsusega sektorist, mille osas meil on kõige rohkem tööd ära teha. kõigepealt me peaksime rääkima nendest sätetest, mis juba praegu on nõukogus arutusel ja millel on väga suur mõju ja siinkohal ma räägin äh, maksudest äh, kõrvalehoidmise äh, vastasest direktiivist ja siin on praegu pall nõukogu väravas, te rääkisite kahekümne teise aprilli mitteametlikust ähm, äh, ECOFIN-i koosolekust Amsterdamis, härra Disselblom peaks siis äh, tagama selle, et tõepoolest kõik need teemad oleksid arutus, arutusel Eh, kui keegi tahab ainult pooltega, poolega sellest paketist nõustuda, siis ainult eh, ka viiekümne protsendi ulatuses on tulemusi oodata. nii et see peab olema selge, et kui me räägime eh, mustast nimekirjast, maksuparadiiside mustast nimekirjast, siis see peaks küll reaalsuseks saama. see ei ole mingisugune best of kogumik Äh, tegelikult on tegemist väga heterogeense pildiga, äh, Portugalil on äh, väga palju erinevaid maksuparadiise nimekirjas, Saksamaal ei ole mitte ühtegi. ja kui ma räägin Panamast ja üldse vaatame kogu maailmas olukorda, siis tegelikult neid maksuparadiise on ju lisaks Panamale väga palju, kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki eelmisest nädalast üheksa, kahekümne kaheksast oli Panama pannud enda musta nimekirja nii et meil on vaja ko-, teha koostööd ühtse maksuparadiiside nimekirja kallal Euroopa Liidus, mina annaksin selleks ülesandeks pool aastat, Euroopa Liidu jaoks on see mida, see on väga kiire menetlus ja loodan, et me saame sellega hakkama. ja lisaks sellele me peaksime tugevdama ka enda reeglite arsenali. juba on räägitud rahapesuvastase võitluse direktiivist. sellegagi peame võimalikult kiiresti edasi liikuma Panama lekete valguses. ja veel üks mõõde, mis on väga oluline, see on rahvusvaheline mõõde. selge on see, mida meie ise peame ette võtma ja me oleme juba tegelikult praegu esirinnas oma meetmetega, me saaksime olla siin täiesti teerajajaks rahvusvahelisel tasandil ja me sooviksime, et äh, see pettuste vastane võitlus oleks ka rahvusvaheliselt palju tõhusam. me peaksime välja pakkuma endapoolsed algatused äh, äh, Washingtonis saavad kokku G kahekümne rahandusministrid õige peatselt ja selles kontekstis peaks komisjon välja pakkuma ka maksualase algatuse ja paljud G kahekümne ministrid on juba andnud nõusoleku selle teemaga tegeleda. nii et daamid ja härrad, see oli nüüd sissejuhatus, et anda teile aimu, millised on need meetmed, millega me püüame võidelda anonüümsete finantstehingute vastu, offshore firmade vastu ma tean, et äh, komisjon võib loota teile, Euroopa Parlamendile, te toetate meie tegevust, et me saaksime selle teemaga võimalikult kiiresti edasi liikuda. me oleme selles küsimuses liitlased, äh, muidugi on äh, e, arvamuste erinevusi teatud nüanssides, kuid eesmärk on meil ühine ja loodan, et me suudame koostööd teha käsi, käes, igaüks äh, siis äh, enda võimaluste piires, äh, et see läbipaistvuse revolutsioon aitaks lõpu teha kõigile nendele praktikatele, mis šokeerisid kogu planeeti. ja muidugi järgnevatel nädalatel, järgnevatel kuudel kui äh, tundus, et äh, juba hakkabki mandaadi lõpuni tööst puudus olema, siis äh, nüüd ma ei ole päris kindel enam, kas minu ametiajast aitab, jätkub selleks, et kõige sellega toime tulla. suur tänu teile, härra volinik. nüüd saab Rahvapartei nimel härra Salva Pedega sõna suur tänu, president, volinik, äh, nõukogu esindaja, lugupeetud daamid ja härrad. meie kaaskodanikud on juba tüdinenud. meie kohustus on äh, teha kõik selleks, et nad ei näeks meid probleemina, vaid lahendusena. selleks äh, peame tegutsema jõuliselt Panama dokumendid on üks tõend veel vajaduse kohta edasi tegutseda, nagu oleme seda teinud viimastel aastatel eh, suurema eh, maksuläbipaistvuse nimel. nagu ütles volinik, meie ees seisab poliitiline võimalus, mida me ei saa kõrvale jätta ning ma olen täiesti veendunud selles, et eh, me kõik toetame teid, härra volinik, kõigi nende ettepanekute elluviimiseks, mille praegu välja pakkusite, mida välja pakute tulevikus, et kindlalt võidelda maksupettuse vastu, sest on äärmiselt vajalik selle probleemiga tegeleda ning nagu seda ütles ka volinik, see ei ole miski, mis puudutab ainult Euroopa Liitu. tegemist on globaalse probleemiga, mis, äh, mida on võimalik lahendada ainult globaalseid vastuseid leides, mis äh, ka kaasaks võimalikult paljusid riike loomulikult äh, ei ole illegaalne luua ettevõte Panamas, kuid illegaalseks võib osutada see, mida sellega tehakse. ning meie kohustus on äh, ära hoida see, et neid ettevõtteid kasutatakse petmise eesmärgil. rahvapartei on alati kaitsnud, teeb seda ka tulevikus, suuremat läbipaistvust maksuküsimustes. Euroopa Parlamendi Rahvapartei fraktsioon soovib, et ettevõte Monsac Fonseca ja Panama valitsus tuleks tunnistusi andma Euroopa Parlamenti, nagu seda on teinud paljud ettevõtted ja paljud riigid takse ehm, komisjonis. olen täiesti veendunud, et Panama valitsus soovib meiega koostööd teha me ei saa lubada, et advokaatide kabinetid ja riigid kasuks, kasutaks tegevusmeetodina ähm, sellist äh, maksupettuste süsteemist, et elada teiste riikide kulul. seda on öelnud õigesti ka vol-, härra volinik. see on lihtsalt röövimine. suur tänu, härra president. järgnevalt sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna äh, härra Pitella. suur äh, tänu miljardid eurod äh, libisevad Maksuameti äh, sõrmede vahel läbi seoses äh, maksupettustega, selle kõige taga on maffia. see on meie finantskapitalismi kõige jõledam nägu, korrumpeerunud ning ning läbi imbunud maffia liikmetest. siin on räägitud ka sellest, et tuleb võidelda finantsparadiiside, maksuparadiiside vastu ja soovime, et Euroopa Parlamendis loodaks selle probleemi uurimiseks erikomisjon, et tehtaks kõik võimalik, et maksupettuste vastu võidelda ja seda tuleb teha julgelt me soovime, et kokku kutsutaks rahvusvaheline kongre-, kongress maksupettuste uurimiseks. me peame globaalselt võitlema maksupettustega ning eh, eh, siis veel need reeglid, millest rääkis härra volinik Moskovitši, see on üks oluline aspekt eh, ka valitsusvahelise koostööst, mille osas tegi ettepanekuid äh, ka Sotsiaaldemokraatide partei, see äh, näitab ka äh, et toetame komisjoni tegevust selles valdkonnas kuid sooviksin veelgi, et nad läheks kaugemale, et nad oleks julgemad, eriti riigipõhiste raportite eh, koostamisel, mis avaldatakse kõigi maailma riikide kohta. seda küsimust ei saa lihtsalt niisama piirata. tegemist on positiivse näge-, nägemusega, mida me toetame, kuid laiendage seda, olge julgemad, sest tegemist on surmava vähktõvega, see on letaalne vähktõbi. ja sooviksime, et välja töötatuks ka statuut nende kaitseks, kes skandaale paljastavad. kaubandus, ähm, eh, kaubandussaladuste paljastamine ähm, eh, tuleb äh, muuta mitte karistatavaks sellisel puhul, kui see paljastab maksupettusi Ehm, tuleb võidelda maksuparadiiside vastu, tuleb sanktsioneerida ettevõtteid, kes maksudest kõrvale hiilivad. see maksuparadiiside hävitamine peab olema komisjoni ja parlamendi ühine eesmärk. Nad tuleb ära kaotada. tänan, härra Pitella, järgmisena äh, esitab teile küsimuse härra Kaasa. kas olete valmis vastama küsimusele, palun? suur tänu teile äh,, härra Pitella on aus poliitik, ta on äh, väärikast, ma olen nõus sellega, mis ta ütleb, et me peame äh, nulltolerantsi üles vältama nende suhtes, kes äh, osalevad selles äh, skandaalis, kuid peame sõnadest minema kaugemale. siin on üks parlamenti, siin on üks valitsus, liikmesriigi valitsus, kes on osales no, selles skandaalis. Need tegemist on ministritega Maltal, kes kuuluvad sotsialistlikusse parteisse me ei pea muidugi mõtlema siin parteide peale, vaid selle peale, mis on äh, Euroopa kodanike tõelistes huvides. noh, ma ei äh, räägi siin näiteks kanjedest praegu, ma ei näita näpuga. küsimuseks äh, ei ole see, et kuidas neid ära kasutataks poliitiliste huvide kaitsel Äh, soovin, et valgustataks äh, selliseid küsimusi, kus nad juhtuvad, äh, kellega need ka juhtuvad. järgmisena saab ECR-i nimel sõna härra Luke. austatud president, daamid ja härrad, meil on siin suur skandaal, kahtlust polegi. Panama dokumendid tõid päevavalgele selle, mis tegelikult juba varblased katustel sosistasid pikka aega ja küsimus on, et mikspärast me ei tegutsenud juba varem. Äh, selge on see, et äh, potis on auk, äh, vesi voolab välja, siis muidugi veele pole see eriti kasulik, aga küsimus on, kes valis sellise poti ja kuidas võimalik on üldse, et maksudest kõrvalehoidmine, maksupettused ning rahapesu sai sellises ulatuses aset leida ning küsimus on ka, et mikspärast ei ole see finantsametivõimudele ja ametitele üldse eh, silma torganud või et on nad juba ammu teadnud, et eh, nendes riikides toimub eh, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmine ning kas nad on juba öelnud edasi seda ministeeriumitele ja edasi ministritele ja siis tekib küsimus, mikspärast ministrid midagi ei teinud. siin on äh, suure poliitika nurjumist näha, valitsused teadsid seda juba pikka aega ja kõik Euroopa riikides teadsid, et selline äh, maksude väljavoolamine aset leiab, aga mitte keegi midagi ei teinud ja see, daamid ja härrad, on tõsine skandaal. suur tänu, järgnevalt palun äh, liberaalide nimel saab sõna proua Kular. suur tänu, härra president, härra volinik. ma näen hea meelega, et Hollandi eesistumine saadab meile kaitseministri siia. me ründame sõjaliste vahenditega maksupettuste võib-olla hea igatahes tervitan tema siinviibimist. kuid nüüd pisut tõsisemalt rääkides, tegemist on küsimusega, kelle osas ALDE on äh, täiesti veendunud, et on vaja kahel tasandil tegutseda, kõigepealt uurimisfaasi läbida ning olen nõus sellega, äh, nagu ütlevad teisedki fraktsioonid, et meil on vaja sügevdada, süvendada äh, ajakirjanike teie poolt tehtud tööd, millele avaldas tänu ka härra volinik. tuleb paremini aru saada sellest, mis toimus, aru saada sellest, kas meil mm, on kõik andmed olemas, tuleb küsitleda ettevõtteid, ka eraisikuid, samuti samuti on oluline, et majandus- ja rahandusasjade komisjon eh, pühendaks eh, maksuküsimustele, eh, kasutan sõna fiskaal prantsuse keeles, seda tähelepanu, mida see väärib, siin on vaja mitmeid dokumente läbi vaadata paljudes valdkondades ning tervitame siinkohal ka edastatud infot ja andmeid komisjoni poolt. ning äh, siin on nüüd veel üks tasand, millest rääkis härra Pitella, see puudutab äh, ka äh, kriminaalküsimust, rahapesu ja muud sellist. arvan, et siin peab üle vaatama ka pädevusaspektid kuid äh, ei saa siiski kõrvale jätta seda, et äh, tuleb sanktsioneerida inimesi, kes reeglitest kinni ei pea ning äh, seda peaks tehtama rohkem kogu maailma tasandil. täna arutasime minu ähm, väikest raportit, mis puudutab maksu küsimuse eh, ühistegevust kogu maailma tasandil ja veel kord eh, ma sooviksin öelda, et me oleme kindlasti teie käsutuses, eh, eesistuja riigi komisjon, teie töö tegemisel, tegemist on tõsise probleemiga ja niipea see meie huvi väljast ei kao. suur tänu, proua Kula, nüüd kuue nimel saab sõna härra Demasi austatud president, Panama lekete osas me räägime eh, rikaste ja võimsate organiseeritud kuritegevusest. Mossack Fonseca sai eh, Deutsche Pangalt tellimuse pesta oma räpast raha eh, ISISe pangad võivad endiselt kasutada rahvusvaheliste SWIFTi süsteeme ja räpase rahaga rahastatakse ka Brüsseli ja Pariisi terrorimõrvasid. milline liitseltskond Panama nimekirjas? Venemaa kupeldaja, Ukraina oligarh, president Porošenko, Briti peaminister Cameron, FIFA loomulikult ja Euroopa Liidu voliniku Kaniete naine ning Front National. minu nimi on minu postkastil kirjas ning enamik inimestest deklareerib iga oma raskelt teenitud sendi, aga tõsi on, kui äh, vähesed superrikkad ikka ja jälle suurema tüki koogist tahavad saada, siis tähendab seda, et teistel tuleb see ära võtta ja see on täiesti tavaline vargus debatt Panama üle näitab ka silmakirjalikkust. Saksamaa kes on vari eh, finantsindeksis eh, neli kohta paremast eespool, eh, keeldab rah-, riiulifirmade avalikku registrit, pangad ei karda, ei pea kartma Saksamaal rahapesu osas mitte midagi. Äh, neljas Euroopa Liidu rahapesu direktiiv äh, laseb riiulifirmade avalikust äh, legaliseerida. Cameron on toppinud oma raha offshore sihtasutusse, samuti teevad seda Hollandi, Holland ning USA boikotib igasugust infovahetust. meil on vaja Eh, ka maksuparadiisides maksustamist, meil on vaja eh, sellist kriminaalõigust, et pangad, kes aitavad raha pesta ja eh, maksudest kõrvale hoida, neid tuleb karistada ning meil on vaja avalikku riiulifirmade registrit ning meil on vaja ka äh, rikaste tulude avalikustamist ning äh, igasuguste mustade ja nimekirjade ja turu asemel on seda kõike vaja. meie äh, fraktsioon tahab püsivat uurimisorganit maksuparadiiside osas ning tegelikult tegelikult eh, me oleksime pidanud juba pärast eh, LuxLeaks seda tegema. Eh, juba Jeesus teadis, et kaamel läheb pigem läbi nõela silma kui rikas paradiisi. Jeesus aga ei teadnud, et on olemas maksuparadiisid, kuivatage maksuparadiisid ära ja siis saamegi asjaga ühele poole, selle asemel, et pidulikke kõnesid siin pidada, aitäh! nüüd saab roheliste nimel sõna härra Lambert. härra president meie kaaskodanike seas on selge tunne, et meie demokraatiad eksisteerivad ainult vähemuste jaoks ja see tunne tugevneks. soovin teie tähelepanu pöörata sellele, et kümme päeva pärast Panama dokumentide skandaali võeti vastu direktiiv, mis eh, mis ärisaladuse kaitse nimel ka, muudab karistatavaks sellist ajakirjanike töö, kes paljastasid Panami eh, dokumendid on solvang demokraatiale ja äh, solvang tervele mõistusele. kut-, äh, kut-, äh, pöördun komisjoni härra voliniku poole, meie praegune mõttevahetus toimub siin üsnagi huumorivõtmes, kuid minul ei ole ausalt öeldes üldse naljatuju, vaid ma olen, mul on kõrini ausalt öeldes kolm päeva, kolm aastat tagasi juba palja-, LuxLeaks paljastati ja poolteist aastat tagasi Äh, äh, kohustati riigipõhist raporteerimist kõigile pankadele Euroopas sõltumata riikidest ja kogu selle aja vältel äh, muudkui venitab komisjon, te ei taha riigipõhist raporteerimist kõigi ettevõtete kohta te ei taha seda te ei taha seda selleks ei ole mitte mingisugust soovi vaatan teile silma ja ütlen seda pole mitte ühtegi väidet mis takistaks riigipõhist raporteerimist mingite ettevõtete kohta teil pole mingisugust väidet ettevõte mis eh, tegutseb belgias ja prantsusmaal töötab tal on ta teab kui palju tal on ettevõtteid ta teab kui palju on seal ettevõttes töötajaid ta teab kui palju ta seal makse peaks maksma ning eh, kui ta seda ei teaks, siis eh, oleks need halvasti juhitud ettevõtted, isegi väikeettevõte, mis tegutseb kahes riigis, tal on andmeid ja ei ole ainsatki riiki, eh, millele ei saaks me selliseid kohustusi peale suruda, me saame suruda kohustusi peale ka pankadele, kui te seda ei soovi teha, siis te lihtsalt tegelete venitamisega. praegusel hetkel on sellele meetmele ainult vastu üks osale, asjas osaleja ja see on Business Europe, kui nad ei soovi seda, sest nad teavad väga hästi, et läbi läbipaistvus eh, eh, ei ole mitte konkurentsivõimele halb, vaid on nende reputatsioonile halb ja teie kaitsete neid halb, seda halba reputatsiooni. järgnevalt saab sõna EFTT nimel härra Wulf. suur tänu teile, president. Panama lekete avaldamise järel oleme me ikka ja jälle näinud tavalist äh, kisa poliitikute poolt, et rikkad ei maksa õiglaselt makse. nii nagu härra Moskovitši oma kõnes meie ees täna tahab, et rikkad maksaksid õiglast osa. no härra Moskovitši, tõesti, teie olete üks nendest rikastest, teie teenite rohkem kui kakskümmend tuhat eurot kuus. Teil on äh, veel lisatasu siin kolmsada, kolm tuhat eurot äh, lisatoetust elamise jaoks, päevarahad ja nii edasi. Äh, iga inimene unistaks sellest, teie ütlesite, et maksu läbipaistvus peaks kehtima kõigi jaoks ja sellepärast ma ütlen teile, et kas olete nõus sellega, et teie ja teised volinikud peaksite oma maksuandmed ka panema veebi niimoodi, et inimesed saaksid näha volinike maksu läbipaistvust. Teie ütlesite ka, et te tahate maksuparadiisi vastu asuda asu-, astuda, no selge, ma olen nõus teiega, aga kas te Euroopa suurima maksuparadiisi vastu, Brüsseli vastu lähete ka? enamikud äh, Brüsseli inimesed, Belgia inimesed maksavad kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti maksud, teie äh, ametnikud, töötajad ja volinikud maksavad ainult kaheksa protsenti samal ajal, kui meil on noortetööstus eh, paljudes riikides kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti ja isegi suurem, teie naudite äh, Äh, kõrgete palkade ja madalate maksude hüvesid. Äh, kas te maksate samasugust tasa, tasemel makse nagu oma koduriikides? Äh, inimesed maksavad oma makse, aga eurokraadid ei maksa põhimõtteliselt mitte midagi. see on skandaalne. suur tänu, härra Wolf järgnevalt saab sõna kolleeg Mono NF fraktsioonist, palun härra volinik panama dokumentide skandaal äh, ei ole midagi ähm, uut. me oleme oma mandaadi algusest hääletanud kõikide nende tekstide vastu, mis aitavad maksudest kõrvale hiilida. seda võite te kontrollida me peaksime defitseerima, kompenseerima kodanikele need äh, puudujäägid, mis maksudest kõrvalehoidmisega on võetud ähm, sotsiaalkaitsesüsteemist. see äh, kõrva, äh, maksudest kõrvalehoidmise süsteem Google, Facebook, ähm, Starbucks, kõik nad on näiteks maksudest kõrvalehoidmisest kuid me peaksime ka rahvusvaheliste kontsernide advokaatide vastutusest äh, rääkima. HBTC äh, pangast, äh, teistest suurtest pankadest, rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium on ähm, uurinud suurel hulgal dokumente läbi, ei olnud ühtegi Wall Streeti suurt panka selles äh, andmete hulgas ei Ford Carnegie ähm, Kellogg äh, ükski nendest äh, suurtest kontsernidest seal ei figureerinud, kes siis õieti on kasusaajad äh, olnud? kõnelejad katkestatakse, kuna ta oma kõneaega ületab. suur tänu teile, härra Mono Teil on esitamas küsimust härra Lavrõõ, kas olete valmis vastama, olge hea siis, härra Lavrõõ. proua asepresident, äh, meie Front Nationali äh, kolla-, kolleeg äh, ei juhtinud tähelepanu sellele, et Front Nationali asutajal oli samuti Panamas oma konto ja need rahast on kasutatud äh, ka ähm, Prantsusmaa rahvusrinde kampaaniate korraldamiseks. et äh, ka seda oleks pidanud ehk ära mainima. no teil on küll hea rääkida. Front Nationalil ei ole mitte midagi tegemist nende maksuparadiisidega, mina räägin äh, Front Nationalist rahvus, Prantsusmaa rahvusrindest meil ei ole mitte midagi sellega pistmist, meil on täielik läbipaistvus, kõik on deklareeritud, selles osas, mis puudutab äh, härra Le Peni, siis temal ei ole midagi sellega pistmist, see on kõik laim. austatud kolleegid, palun rahu, ütleb juhataja see on üks paljudest arvamustest. järgnevalt eh, palun härra Fontulis. Ähm, ettevõtted, äh, mis on seotud Panama dokumentidega, tegelikult need juhtumid kõik äh, näitasid juba, äh, kinnitasid seda, mida me juba varem teadsime, et ettevõtted on korrumpeerunud, ärimehed on korrumpeerunud, osad leiavad, et nemad seisavad õigusest kõrgemal, seadusest kõrgemal kui räägime maksude vältimisest, siis ähm, millised on need summad, mida ei ole maksustatud Euroopas, kas need tulevad kuritegelikest tegevustest, see kõik on väga tõsine ja kõik, kes vastutavad, äh, need äh, peaksid ähm, ka vastust äh, andma. Need ähm, nimed, mis on lekitatud, tegelikult see on väga väike osa võrreldes kõikide andmetega offshore firmadel ei ole muud äh, eesmärki kui aidata rikastel mitte maksta ähm, seda, mis on nende kohus, mitte maksta makse. kas äh, on üldse mingisugust põhjust, miks need ettevõtted äh,, riiuliettevõtted peaksid äh, eksisteerima, seetõttu ei ole ka äh, mitte mingisugust põhjust selliseid ettevõtteid äh, keelustada, kõik ettevõtted, mis tahavad Euroopas tegutseda, neil peaks äh, neid peaks maksustama Euroopas. ettevõtted, millel ei ole eh, põhjust eh, olemasoluks, eh, nende tegevuse peaks lõpetama, sest me oleme viimastel aegadel näinud, et suur osa nendest ettevõtetest tegelikult kuulub ju poliitikutele. From... Teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Korvin Mikke mul on järgmine küsimus, kas te ei leia, et kui Euroopa keskpank varastab igal aastal kaheksakümmend miljonit, kas eh, sellisel juhul selline Robin Hoodilik eh, käitumine ei ole õigustatud kodanike poolt, et seda raha tagasi saada? Eh, ma olen täiesti nõus teiega, kes, Euroopa Keskpank eh, on eh, nii, nagu näitavad ka Panama lekked, siis poliitikutel on väga palju musti summasid makstud nendesse ettevõtetesse. järgnevalt saab sõna jär-, äh, on siis härra Niedermayer, palun. Uh, uh, uh, aitäh. Panama dokumendid kinnitavad seda, et me peaksime kiiresti tegutsema äh, maksusüsteemi tõhustamisel me ei räägi siin mitte ainult eelarveliste vahendite kogumisest, vaid äh, ka turu olukorra õiglusest. Äh, Luksemburgi lekked ja Panama dokumendid, äh, tegemist, äh, viimasel juhul on tegemist indiviididega ja Panama dokumentidega me räägime maksudest kõrvalehoidmisest, mitte maksude vältimisest. samuti peaks välja tooma selle, et paljudel juhtudel Panama dokumendid on ähm, vanemad maksudega manipuleerimine, mida kirjeldatakse Panama dokumentides, äh, osa nendest puudutab ka viimaseid aastaid, äh, meil oleks võimalik äh, automaatse infovahetusega selliseid tegusid edaspidi vältida, et Euroopa Liidu poolt vastuvõetavad meetmed peaksid olema palju ulatuslikumad, katma ka neid elemente, mis praegu määruses puudulikud on ja mida, millele juhivad Panama dokumendid tähelepanu. tahaksin samuti kutsuda üles komisjoni jätkama tööd äh, maksuagendaga ning samuti koostöö soodustamist äh, käibemaksu vallas. Teil on minu täielik toetus. suur tänu, proua Ferrer on järgnevalt sõna as revelações dos papéis do Panamá. Suur tänu teile, juhataja. Panama dokumentide leke on äh, teinud äh, jällegi asja selgeks. Äh, nimelt oleme näinud seda, kuivõrd palju on panustatud uurimistegevusse, kui palju informaadid on midagi teinud. mäletate ju veel lukslekkeid kaubandus- ja ärisaladuste eh, üle toimuvad kohtuistungid ja eh, seda just informantide üle. mina tahaksin näha eh, Euroopa statuuti, mis pakub õiguskaitset ja see peaks olema ka Euroopa koda-, Euroopa Komisjoni prioriteeti hulgas selleks, et informante kaitsta Panama lekked on ainult eh, jäämäe veepealne osa, nüüd me alles näeme täpselt, milline on maksuparadiiside ulatus tegelikult eh, ja meil peab olema sanktsioonid ka nende jaoks ette nähtud, kes eh, reegleid kuritarvitavad. ma ei oota, et komisjon, komisjonile siin mingisugust kiitust või laitust jagada, aga palun olgem julged oma töös, sellepärast et arvestades nüüd selle skandaali ulatust, ei ole nõukogu olnud piisavalt kiire äh, maksuküsimustes. järgmine kõneleja on härra Lunes, palun. me peame võitlema karmilt äh, selliste skandaalide vastu, nagu seda on Panama skandaal. mõned ei soovi oma panust esitada, äh, nad soovivad äh, Äh, makstudest kõrvale hoida, samas kui tavakodanikud peavad makse maksma. sellise maksupettuse vastu tuleb võidelda, peame suurendama läbipaistvust, äh, maksualast koostööd. toetame kõiki jõupingutusi selles valdkonnas, koostöö, läbipaistvus, kuid mitte maksutõus. seda peavad, seda peavad suurimaks unistuseks äh, mõned siin kojas aina tõsta ja tõsta maksusid, samas kui me oleme vabakutselised, siis me maksame kolm neljandikku oma sissetulekut tuludest maksudeks, seda ei, ei tohi lubada. ning äh, isegi kui äh, sellest ei äh, piisa, kui võlgu tuleb aina juurde, ähm, siis ühesõnaga keskpank üritab meid aina rohkem lõksu püüda, vähem intresse, aina rohkem maksusid, igaüks peab oma osa maksma, isegi kui mõned eelistaksid et nende raha uneleks Panamas palmi all härra Toirer, palun ALDE nimel ja üks minut on teil aega. suur tänu teile, juhataja, härra volinik, austatud kolleegid Panama andmeleke on eh, üheteistkümne ja poole miljoni dokumendiga ajaloo suurim ja see toob päevavalgele väga eh, kohutavad eh, tõed. jah, me teadsime, et maksuparadiis on olemas, aga nende dimensioonid on väga suured ja tegelikult tegemist ei ole mitte ainult ettevõtjatega, vaid ka näitleja ja tipptegijatega, poliitikute ja teistega nii et äh, kui jääb mulje, et äh, poliitikat äh, ei, poliitikud ei ole selliste maksu optimeerimismudelite vastu midagi tegema asunud, sellepärast et see on nende endi huvides mitte midagi teha, siis on see väga hull see olukord, meil on vaja selgitustegevust ja Euroopa Parlament peab seda tegema, takse üks komisjon juba lõi aluse, me ei olnud maksuparadiisi suhtes pimed, pimedad, me tahtsime et võetaks meetmeid, me palusime definitsiooni loomist ning me palusime veel teisi meetmeid, üht koma teist on komisjon juba ette eh, ka pannud, aga meil on vaja tõesti taksokomisjoni, kes tõesti uurivat pädevust omaks, aitäh. suur tänu teile, järgmisena saab sõna proua Mattias üheks minutiks. suur tänu teile Eh, proua president, volinik, Panama dokumendid on ainult tilk meres eh, ja eh, praegusel hetkel kasutatakse Panama dokumentides, dokumente selleks, et rääkida meist endist, kuid probleemiks on tegelikult maksuparadiisid. Need ei meeldi kellelegi, kuid keegi ei tee midagi nende vastu võitlemiseks kui rahvusvahelised äh, ettevõtted räägivad äh, maksude optimeerimisest, siis äh, eraisikutest ja, eraisikud ja VKE-d räägivad raha väljavoolust. Euroopas puudub maksupoliitika, Euroopaski on riike, mis on maksuparadiisid, Holland, Belgia, Luksemburg, Madeira Portugalis. Euroopal peab olema poliitilist tahet, sest äh, Eh, me oleme suurim maksuparadiiside kasutaja eh, kogu maailmas ning eh, Euroopas maksuparadiiside hoidmine saadab selge sõnumi. Need, kes ei maksa kes ei maksa sada tuhat eurot makse, on kurid-, kurjategijad, aga need, kes maksa, ei maksa kahtekümmet miljonit, need on õiged mehed. härra Kiigult järgmisena volinik, äh, kolleegid, on väga oluline, vaadates äh, seda skandaali, et tegemist ei ole mitte maksuskandaaliga, vaid äh, rahapesuskandaaliga ja sellel on tagajärjed maksuküsimustes. enamasti Eh, rikutakse olemasolevaid rahapesuseaduseid, mis eksisteerivad alates kahe tuhande viiendast aastast. sellega seoses peame tõsiselt võtma ka äh, olemasoleva õigusloome äh, rakendamist. mina olin kontaktis komisjoniga juba aastaid, et äh, olemas, et öelda, et olemasolevaid seadusi ei rakendata tegelikkuses ellu ja Euroopa Parlament peab mõtlema selle peale, miks liikmesriigid ei täida Euroopa seaduseid ja miks ei äh, tehta midagi äh, selleks, et äh, ähm, seaduse mõju ulatuks äh, tagasi ka liikmesriikidesse. seega tuleb rikkumismenetlusi alustada liikmesriikide vastu, et olemasolevaid seadusi täidetaks. Euroopa Parlament peab käivitama ka uurimiskomisjoni, et uurida seda, miks rakendusprotsess nii aeglane on ja mm, alustades uue komisjoniga tööd ei tohi me takso- komisjoni tööd riiulile panna, vaid arvesse tuleb võtta seda, mida me seal tegime, sest ei luba kodanikud meil ühelt kanalilt teise juurde liikuda, ilma et me midagi ära teeks, aitäh. Barbara Kappel. Barbara Kappel, palun järgmisena. Teil on poolteist minutit suur tänu, proua juhataja, proua minister, härra ko-, volinik kakssada kümme miljardit eurot jääb eh, riikidel saamata, sellepärast et hargmaised ettevõtted eh, rakendavad agressiivset maksupoliitikat kümme protsenti maksutuludest ja seega on me OECD jaoks maksudest kõrvalehoidmine üks prioriteetidest. Panama dokumentide leke on eh, ka näidanud, et see on väga oluline ja tuleb maksustada seal, kus on äritegevus. BEPS algatus on väga oluline algatus selle ülemaailmse probleemi vastu võitlemiseks. viieteistkümne punktine tegevuskava on see rahvusvaheline Äh, konsortsium peab selle heaks koostama, see tõstab läbipaistvust. Äh, üheksakümmend kuus riiki on juba leppinud kokku finantskontode andmevahetuses, äh, Panama on num-, ei ole sugugi number üks maksuparadiis, hoopis Delaware Ameerika Ühendriikides ja South Dakota ja Carolina osariigid on samuti maksuoaasideks Ehm, seal on riiulifirmasid rohkem kui kusagil mujal. komisjoni sammud on praegu väga olulised sammud, nii nagu ka komisjonis, meie komisjonis tulev raport maksudest kõrvalehoidmise osas, riigipõhine aruandlus on tähtis samm ettevõtete jaoks, kelle käive on üle seitsmesaja viiekümne miljoni ja läbipaistvusregister kindlasti läbipaistvust suurendab e, sellest ei piisa, aga maailmaülene probleem nõuab maailmaüleseid lahendusi ja Äh, mustade nimekiri, musta nimekirja koostamine maksuparadiiside kohta on ülioluline. suur tänu, David Kaasa, järgmisena palun. suur tänu, proua juhataja. Euroopa Liit on äh, sisse viinud väga olulised äh, muudatused maksupoliitikasse selleks, et võidelda rahapesu ja finantsläbipaistvuse nimel aga Panama leke on näidanud seda, et need inimesed, kellel on petturlikud kavatsused ja piisavalt mõjuvõimu, saavad reeglitest mööda minna. ma räägin siin äh, rahade varjamisest läbi väga keerukate skeemide. Maltal on samuti finantsteenuste tööstus, mis on väga tugev tööstus ja vastab äh, kõrgematele regulatiivstandarditele tegemist on maksujurisdiktsiooniga, kus on paigas kõige kõrgemad äh, regulatiivsed nõuded ja kontroll on väga tugev. väikese kliki tegutsemine, kes on võimul, kes kasutasid Panama teenuseid, ei peegelda tegelikku seisu. Need, kes on selles äh, kriisi kaasatud ei ole maltalased, nemad ei ole sama distsiplineeritud ja sama ausad, kui on Malta rahvas üldiselt. Malta rahvas koos teiega, nii nagu ka parlamendi enamus, ütleb samuti julgelt selgelt välja, et korruptsioon ja seadusest möödakäimine ei ole vastuvõetav ja neid ei sallita ja seega ma olen täiesti nõus äh, parlamendi liikmetega ka koja teiselt poolelt, kes on ka Malta päritolu. kes iganes otsused langetab meie otsuses, peavad äh, need otsused langetama kiiresti ja karmilt, sest Malta on aus riik ja Malta vastab rahvusvahelisele seadusandluse, Euroopa seadusandlusele. härra Kaasa, kas te olete valmis vastama härra Kukani esitatud sinisele kaardile? härra Kukan, seega teil on sõna, palun. suur tänu, proua juhataja mul on väga otsene küsimus austatud kolleeg Kaasale. kas te kinnitate, härra Kaasa, või on tõsi see, et Maltal on tulemas valitsuse umbusaldushääletus just nimelt Panama lekke pärast? palun otsest vastust jah või ei. proua juhataja, vastus on jah ma kinnitan, opositsioon on käivitanud umbusaldushääletuse valitsuse vastu. meid uued valimised ei huvita meie ei taha kuuluda valitsusse, sellepärast et kahe aasta pärast peaksid toimuma korralised valimised, aga ma arvan, et minister, kes selle skandaali eest vastutab, võiks tagasi astuda. toimus ka muuseas meeleavaldus, kus osalesid tuhanded maltalased kõikidest tegevusvaldkondadest ja kõikidest poliitilistest liikumistest, aga kahjuks proua juhataja tegemist on orkestreeritud rünnakuga üksikisikute vastu, kes osalesid sellel meeleavaldusel inimesed, kes on täiesti tõsiseltvõetavad, ausad inimesed, kes on Malta riigile palju head toonud, see on suur skandaal, metsik skandaal. skandaal on, et meil on äh, ametis valitsus, kes äh, selliseid asju lubab. härra Siimon järgmisena, palun, üks minut kõneaega. kallid kolleegid viimasel aastal on Euroopas maksupoliitika osas palju rohkem ära tehtud kui viimastel aastatel kokku ja ainult tänu sellele, et äh, vilepuhujad, Euroopa Komisjon ja press on koostööd teinud, aga oma erilist rolli on mänginud ka meie koda äh,, maksu allkomisjon TAX üks ja TAX kaks. me oleme olulist survet avaldanud. kui me nüüd äh, pärast Süddeutsche Zeitungi ajalehe äh, paljastusi Panama dokumentide kohta saavutame uue dimensiooni, kus mitte ainult ettevõtted, vaid ka üksikisikud äh, peavad vastutama siis peab parlament seda survet hoidma. on tagumine aeg, et me loome äh, juurdluskomisjoni või uurimiskomisjoni, kellele antakse ka korralik pädevus, et üheskoos komisjoniga seda survet ka pikaajaliselt hoida liikmesriikidel et nad kiiremini head tahet üles näitaksid, seadusandluse eh, käivitaks meiega üheskoos selleks, et tulevikus praegu maksupoliitikas veel haigutavaid auke eh, täita. aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Ruohonen Lerner. Teil on üks minut. suur tänu, proua juhataja Swiss Leaks, Lux Leaks ja nüüd Panama dokumendid. mitu sellist leket läheb siis veel vaja selleks, et äh, maksudest äh, kõrvalehoidmine lõpeks? enam ühtegi ei ole vaja, on minu vastus. meil on piisavalt andmeid ja ka tahet see on täiesti selge, et see tahe on parteideülene ja riikideülene, on tagumine aeg tegutseda. mida me nüüd ette võtame? selge on see, et ülemaailmsed probleemid nõuavad ka ülemaailmseid lahendusi. Euroopa Liit üksinda ei suuda maksudest kõrvalhoidmise vastu võidelda ja selleks meil ongi vaja maailmaülest äh, katusekokkulepet, nii nagu Saksamaa finantsminister Schäuble on ka välja pakkunud. ärme unustagem selle, et kui me ei suuda maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda, siis ei ole tulemused mitte ainult äh, kehvad äh, majandusele tõendid selle kohta, et rikkad ja priviligeeritud mängivad teiste mängureeglite järgi kui teised, lööb mõra sisse ka sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Äh, maksude, maksude vältijad tuleb avalikustada ja tuleb kuidagi rahvusvahelised kokkulepped äh, panna äh, tööle, olgu see siis hea või halvaga. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Viegas. Este escândalo fiscal mais um tegemist on skandaaliga mis on tõesti skandaal aga see ei ole midagi uut swiss leaks äh, offshore leaks ja nüüd siis see panama kriis see reaalsus seda ei saa eristada neoliberalistlikust äh, dogmast finantsturud äh, domineerivad ju kogu meie elu juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest, siia äh, käib juurde ka privatiseerimine ja see kõik on äh, olnud ette näha, see ei ole mitte mingisugune õnnetus, mis on nüüd juhtunud, vaid äh, struktuurist tulenevad vead. Need vead tuleb eemaldada pangad ja finantsturud äh, peavad, tuleb omavahel lahku lüüa. me peame võitlema tulumaksu äh, maksmise vältimise vastu. reeglid peavad olema läbipaistvamad kõikidel tasanditel ja, ja peab olema juurdepääs täielik maksuhalduritel maksuinformatsioonile, see, mis me seni oleme teinud, sellest ei piisa. Äh, härra Sanik, kas te näitasite sinist kaarti või tahate vaba mikrofoni raames sõna võtta, ma ei saanud päris hästi aru. proua Žuli. vabandust, ma ei kuulnud, mis te ütlesite. vaba mikrofoni jaoks soovisin sõna, ütleb äh, härra Saani. proua Žuli, teil on sõna. ma hakkan siis otsast pihta, ütleb proua Žuli. lugupeetud volinik eelmise nädala paljastused tuletavad meelde ühte. rahapesuvastastest eeskirjadest kinni ei peeta ei suurtes pankades ega ka äh, spetsialistide poolt ega ka liikmesriikide poolt ning kontrolliasutuste poolt, äh, mis on lasknud asjadel edasi minna. rahapesu on äritegemiseks muutunud. Äh, rahval on sellest kõrini valitsuste eh, tuulelipupoliitika on õnnestunud usaldust. vähesed vahendid, mis uurijatel on, eh, tegelikult õõnestavad meie demokraatia tuumikut. meil on õigus teada, kes on peitnud ja kuidas ning vastutavad eh, isikud peavad kohtu ees Äh, selgitusi andma. tegemist on äh, tööstuslikul tasandil pettusega ning seetõttu minu fraktsioon tegi ettepaneku uurimiskomisjon koostada. tänan kõiki liikmeid, äh, kes toetasid seda. härra volinik, me ei lase sellistel asjadel üksteisele järgneda ilma, et mitte midagi ei tehtaks. ja me ei saa aru, miks olgugi, et avalikkus teid toetab, te ei tee meile tõsiseltvõetavaid ettepanekuid. Uh, aitäh, härra Paie järgmisena. poolteist minutit. aitäh. me näeme, et ajalugu kordab ennast, nagu ütles ka Paul Moran eelmisel sajandil ja sellele viis, mu mõtted läksid, kui ma nägin, äh, mida on teinud ajakirjanikud Panama dokumentide osas. muidugi mõista taolist hoiateid äh, tuleb kaitsta, ja see tuleb mulle meelde ka see, kui ma näen, millised kõhklused, kahtlused siinsamas kojas on selle üle, kas luua või mitte uurimiskomisjon. tänan eh, sotsialiste, demokraate ja teisi, kes on selle otsuse vastu võtnud, see komisjon luuab, loodetavasti seda toetatakse enamusega, sellepärast et me ei saa piirduda ainult selliste erikomisjonidega nagu LuxLeaksi puhul loodi, nagu te teate, väga kiirelt eh, see komisjoni eh, sattus äh, tõkete ette. Äh, nad pidid, äh, nad pidid tooma siia meie ette armsad ettevõtted, nende esindajad, kes võtsid aga sõna ning rääkisid ainult kokkulepitud teemadel. me näeme, et kuuskümmend kaheksa liikmesriiki ei ole piisavalt toetanud seda küsimust seega ma tahaksin tõesti nõuda selle uurimiskomisjoni loomist, see oleks ainus võimalus põhjalikult uurida seda uut skandaali ning välja selgitada, kes on vastutajad ja see aitaks mõista ka toimivaid mehhanisme. ma nõuan samuti, et uurimisala laiendataks ning uuritaks samuti neid mehhanisme, mis võimaldavad rahapesu me oleme neist küsimustest juba ka varasemates aruteludes rääkinud. aeg on, et äh, riigijuhid äh, mõistaksid, et kriisi ajal tuleb äh, tegutseda otsustavalt. ei piisa ainult sellest, et püksirihma kokkule tõmmata, me teame, et raha on, aga nüüd tuleb leida ka piisavalt julgust, et see raha sealt kätte saada. suur aitäh, proua Makove, üks minut palun järgmisena. skandalul Panama Papers este fără precedent Panama dokumentide skandaal on täiesti enneolematu ja hirmutav. see näitab, et äh, tegemist on hoopis teistsuguse maailmaga, on inimesi, kes on väga rikkad, kes juhivad äh, kogu maailma, juhivad ka meid, aga teised jällegi teevad kõvasti tööd äh, ja maksavad makse. aga väga hea, et me seda teame ja ma tahaksin tänada ka ajakirjanikke Rumeeniast, kes selle küsimusega on tegelenud iga-aastaselt offshore-ettevõtete ja maksuparadiiside eh, tõttu läheb kaduma triljard eurot, voliniku sõnutsi. ma triljon. ma isegi ei suuda mõista, kui suur see summa on. ma lihtsalt näen, et eh, on tekkinud selline koletis, mis koosneb ärimeestest, kes lihtsalt äh, naeravad meile üle, kes on selle triljoni tasku pistnud, neil on ükskõik äh, majanduskriisist, inimesed finantskriisi käigus tapsid ennast äh, selle tõttu, inimesed surevad ka nälja, külma tõttu inimesed ei suuda endale ravimeid osta. aitäh ja järgmisena härra Urban Crespo, palun üks minut ja palun pidage oma kõneaegadest kinni. suur aitäh, lugupeetud president, tundub, et see, mis Euroopa võimudele muret teeb, ei ole mitte maksupettuse ulatus, mis on liitu-, seotud Panama dokumentidega, vaid pigem see, kes, need nimed, kes on seotud eh, nende leketega ja kardetakse, et need nimed avalikustatakse ja,. jah, tõepoolest Äh, siin me räägime ka neist nimedest, kes on vastutavad selle skandaali eest. Äh, volinik Kalniete tegeleb selle teemaga, me, aga see, et me ei tegele sellega tõsisemalt, õõnestab komisjoni usaldust. ega suurtel äh, rikkustel Euroopas ei olnud vaja minna Panamasse, piisas Luksemburgi, Andorrasse, Šveitsi minekust. me teame, et ka suured Euroopa pangad on toetanud Nemad on muutnud võimalikuks eh, maksudest kõrvalehiilimise, eh, peides oma klientide raha. ja see ei ole mingi juhus, rääkides Panama dokumentidest, eh, sel nädalal tuleme me välja ka uue direktiiviga, mis jällegi tugevdab ärisaladust. kõik kõik see, mida me praegu siin näeme, on lihtsalt suur pettus. aitäh ja Scott Cato, palun järgmisena. aitäh, Panama dokumentide arutelus on siiani keskendutud eelkõige just kurjategijatele ja korrumpeerunud äh, poliitikule, kes on peitnud raha. aga äh, see skandaal on väga oluline äh, Briti ülemerealadel ning mõjutab üldiselt maksuküsimusi me teame, et Neitsi saartel on registreeritud väga paljud äh, ettevõtted ja me teame, et seeläbi äh, on lihtsustatud äh, rikaste isikute maksudest kõrvalhoidmist. härra Cameron on rääkinud väga palju maksude läbipaistvusest, aga me näeme, et ta ise on sekkunud selleks, et lahjendada neid sätteid, mis on mõeldud rahapesuvastaseks võitluseks, ta ise on ka sellest süsteemist kasu saanud. maksudest kõrvalehoidmine ning äh, Briti ülemere äh, piirkondade ärakasutamine äh, on liiga kaugele läinud, me näeme praegu, kuivõrd haavatavaks oleme me muutunud. ja me näeme samuti, et neis küsimustes on jäänud puudu üldisest koostoimimisest. suur aitäh, härra Kohvot, palun! aitäh, Panama dokumendid näitavad, kuivõrd äh, äh, korrupeerunud on äh, meie maailm ja kuidas ära kasutatakse Ülemere piirkondi maksudest kõrvalehoidmiseks. me näeme, et levinud on korruptsioon ning rahastatakse terrorismi. see on ainult, teame, tipp üks, üks firma, üks riik Panamaga, me teame, et selliseid juhte on palju, kaheksa protsenti Äh, eraisikute vahendus samuti peidetud äh, maksuparadiisidesse. me näeme, et miljardid maksumaksjate äh, vahendid lähevad kaduma, sellega saaks lahendada sotsiaalmajanduskriisi, seda saaks kasutada riiklike teenuste pakkumiseks, tervishoiuks. tavalised kodanikud maksavad oma maksudega selle kinni VKE-de eh, maksukoormus on ka oluliselt ju kõrgem meil praegu kui suurettevõtted oma. Eh, krimi, kurjategijad ning maksudest kõrvalhoidjad õõnestavad usaldust ühiskondades, seega meil on vaja selged reeglid läbipaistvuseks, riigipõhist aruandlust, nagu see on ka finantssektoris. meil on vaja musta nimekirja eh, maksuparadiisidest Panama ning Neitsi saared muuhulgas ja meil on vaja ka avalikku registrit ning lõpetada igasugune salatsemine eh, sellistes küsimustes. me peame samuti eh, pangad, eh, advokaadibürood, teised finantsasutused kaasama nende küsimuste lahendamisse. suur aitäh, härra Melanchon, üks minut alates kahe tuhande esimesest aastast e, iga aasta uus skandaal e, maksupettustega seoses. tegelikkuses me näeme, et see on juba Euroopa Liidu geneetilises koodis sees, e, see soodustab siin pettusi, sada kuuskümmend kolm keelustab harmoneerimise, nii et see on selle kõige aluseks, seeläbi lihtsustatakse kõiki ülekandeid ning piiratakse igasuguseid piiranguid riikide vahel, see on põhjuseks, miks selline ebaseaduslik süsteem toimub ja miks teil õnnestus valida komisjoni presidendiks isik, kes on olnud vastutav paljude nende skandaalide eest ning kahe koosoleku põhjal ei ole te ikkagi suutnud midagi leida. aga kaks äh, häireandjat, kes skandaalis teada andsid, äh, nemad riskivad kuue aastase vanglakaristuse ning ühemiljonilise rahatrahviga. Panama dokumendi puhul me näeme sama asi Societe Generale Prantsuse Pank oli kontrolli all, samas kui ta avas offshore äh, filiaale. ja seda tehti Prantsuse äh, saadikute silma all, kes on sellega tegelenud? mina, me näeme, et sätetest praegu ei ole mitte midagi kasu, aga me peame kaitsma äh, vilepuhujaid, sellepärast et nemad maksavad kõige kallimat hinda praegu. suur aitäh, härra Marakal, üks minut palun. president, Panama es la punta del iceberg suur aitäh. Panama on ainult jäämäe tipp. on räägitud ka sellest, et see on vananenud mudel. aga ja me teame, et sellega on seotud eh, ka eh, suured eh, ja jõukad Ameerika ettevõtted ja isikud meil oleks vaja kogu seda jäämäge näha, kui me tahame võidelda äh, maksuparadiiside vastu, siis äh, me ei räägi siin mitte ainult moraali küsimustest, vaid äh, majanduslikust tõhususest, me peame sellisele parasiitlusele lõpu tegema. ja me peame tootlikkuseni jõudma. ministrid, valitsused, riigijuhid, ka Euroopa Komisjon peavad sellega aktiivselt tegelema, ma tahaksin samuti tähelepanu pöörata finantsi eh, juriidilistele vahenditele, millega rahapesu eh, kohta saadetakse. me näeme, et ka riigid on kaasosalised, maksudest kõrvalhoidmine on probleemiks Euroopas, millal ometi me hakkame kõiki ennetavaid meetmeid kohaldama ja ka eh, ravima olu, parandama praegust olukorda. palun, härra Jaure, kui atondo? me näeme, et meid röövitakse, härra Moskovitšil oli õigus, röövitakse kõiki, röövitakse kodanikke, riike ja röövitakse heaoluriike ja kogu meie heaolu, nad vara-, varastatakse kõikidelt kodanikelt, kuidas me selle raha tagasi saame? see on see küsimus, millega me peame tegelema. ma arvan, et meil on nüüd väga hea võimalus, sellepärast et väga palju äh, väga avalikkus soovib väga teada saada, mis toimub me ei tohi lihtsalt äh, rääkida maailma lõpust ja sellest, mis hakkab saama. ei, me peame järgi mõtlema, äh, kuidas jõuda äh, maksuküsimustes tõelise revolutsiooni järgmiste aastakümnete käigus. meil on aega selleks, et paika panna maksuparadiisi mõiste ning välja tuua, mis on maksuparadiisid. meil peab olema võimalus tagada, et makse maksutakse korralikult ja meil on vaja selle ainult võita ning seeläbi õiglane maksusüsteem luua. proua Anna Komes järgmisena, palun. Äh, Panama dokumendid äh, on äh, jälle selline asi, mis näitab, et Euroopa Liit peab võitlema igasuguse maksupettuse vastu kõikides selles kuritegelikes vormides. me peame tagama, et poliitikud, pangad, nõustajad, advokaadid äh, enam ei saaks röövida kodanikke. komisjon on teinud ettepaneku muuta kohustuslikuks riigipõhised aruanded hargmaiste ettevõtete kohta, aga see tegelikult peaks käima kõikide riikide, mitte ainult Euroopa riikide kohta. see annaks selge pildi tegelikult ettevõtete tegemisest ja see peaks olema, see info peaks olema kättesaadav veebipõhiselt kõikidele kodanikele aga ilma maksuharmoneerimiseta seda ei ole võimalik teha, vastasel juhul jätkub endiselt maksutumping. me näeme, et äh, endiselt, äh, kui me seda ei suuda teha, siis äh, õitsevad maksuparadiisid. proua Peres, palun, üks minut. Euh, suur aitäh, härra volinik. Te vastutate küsimuse eest, kus ei ole aastate jooksul edusamme saavutatud. ma julgen loota, et teie poolt antud hooga ja parlamendi toetusel ja kõigi nende toetusel, kes häirekella löövad, ajakirjanike, kodanike toetusel, olen meil võimalik lõpp teha maksuskandaalile ja me saame edasi liikuda. ma tahaksin siinkohal väljendada meie täielikku toetust teile ning väljendada ka oma veendumust, et kui Euroopa Parlament suudab oma erikomisjonist teha uurimiskomisjonis, siis ainsaks selleks eesmärgiks on see, et me tahame väga kindlakäeliselt seda võitlust juhtida. siin Euroopa Liidus teie poolt tehtud ettepanekute alusel kuid samuti G kahekümne kohtumistel, kus see küsimus on kindlasti üks selliseid, mida tuleb võrdsetega, võrdsena oma partneritega arutada kui me soovime oma kodanike ootustele vastata valdkonnas, kus aastate jooksul oleme me lasknud liigseltele äh, äh tantsujuhtide rahvusvahelistele ettevõtetele, aga nüüd on aeg äh, kätte jõudnud ütelda, millised on reeglid. suur aitäh, nüüd oleme me jõudnud äh, kõnelejate nimekirja ma olen väga karm kõneajaga, palun. proua Toms, palun. suur tänu, proua juhataja. Panama leke on loomulikult äh, afäär, mis on tänaste arutelude äh, peamine teema, kuid selles ei ole midagi uut, see kõik on vana jutt juba, Euroopa Liit on võtnud väga palju meetmeid, ka sealhulgas kokkulepped kolmandate riikidega, aga tuleb välja, et sellest ei piisa. miljard eurot läheb kaotsi meie eelarvest see on raha, mida oleks võinud kasutada lasteaedadeks, koolideks, lastetoetusteks maksude vältimine ja varanduse peitmine on lubamatu, aga me vaatame, peame vaatama seda juttu natukene täpsemalt, miks on maksuparadiisid nii ligitõmbavad ja huvipakkuvad. see, need on need küsimused, tuleb esitada. kas mitte meie ei ole maksumaksesüsteemid niivõrd ebamugavad, et inimesed otsivad alternatiive? suur tänu, kolleeg Caputo, palun. suur aitäh Panama dokumentide leke äh, on oluliselt mõjutanud äh, finantsstabiilsust. on vaja välja töötada läbipaistvuspõhimõte äh, finantstehingute jaoks ja samuti Euroopa Liit peab otsusekindlalt ülemaailmse juhtimise osas reageerima. me peame võimalikult kiirelt seda tegema, et tagada läbipaistvust ning et vastutusele võtta vastutavad isikud meil on vaja tõhusaid strateegiaid maksudest kõrvale hiilmise vastu. riikidepõhine aruandlus eh, peab olema kohustuslik, ettevõtted peavad eh, oma eelarve eh, avalikustama. ja meil on vaja ka selliseid ettepanekuid, mis aitaksid võidelda selle vastu, et kantakse üle oma tegevust näiteks riikides, kus maksutase on madalam. kõik ettevõtted, mis on börsil ja millel on rahvusvaheline tegevus ja peavad äh, oma tegevuse läbipaistvaks muutma. kolleeg Marias, palun. aitäh, juhataja. loomulikult me ei pidanud jääma ootama Panama materjale see, selleks, et teada saada, et äh, suured hargmaised ettevõtted Äh, hoiavad kõrvale maksude maksmisest ning kasutavad maksuparadiise. hinnanguliselt on seal seitse kuni kakskümmend miljon, miljardit dollarit all kinni. viiskümmend kuni seitsekümmend miljardit eurot aastas on see number Euroopa Liidus. tundub, et äh, Societe Generale äh, Deutsche Bank ja paljud muudki suurettevõtted on sellega seotud olnud, näiteks Siemens. nõndanimetatud Euroopa Liidu ettevõtjate investeeringud nendesse riikidesse, no mida selle kohta öelda, me peame lõpetama ära selle öö, ehm, maksutumpingu. härra Jakovtšitš suur tänu, proua juhataja. kurjategijad on kiiremad kui meie ja terroristid on ka kiiremad kui meie, kui kaua see nii jääb? kui kaua peame meie lootma luureorganitele ähm, ainult selleks, et võidelda ekstremismi vastu? meie seas on aga palju vargaid lisaks terroristidele. Te ütlete, et kõik on äh, legaalne ja tegemist on ainult äh, maksu äh, planeerimisega, teised ütlevad, et tegemist on aga rahapesuga. no vahet ei ole, asi on selles, et riigikassasse jääb see raha tulemata. küsimus on selles, kus me raha saaksime selleks, et võidelda nende probleemidega, millega me oleme täna silmitsi ja mida on väga raske äh, lahendada. härra volinik, äh, olge energiline volinik, me usume teisse, tegutsege. härra Krisoogonus, palun. mikrofon, palun. Need hiljutised paljastused rahapesu ja maksude maksmisest kõrvalehoidumise kohta tähendavad, et Euroopa Liit peaks nüüd kollektiivselt tegutsema. maakera erinevates kohtades on maksuparadiise ja seal on kõikvõimalikku organiseeritud finantskuritegevust. sellist asja me lihtsalt ei tohi sallida seda ajal, kui ähm, kadumas on nõrgemate, kaitsetumate inimeste sotsiaalne kaitse meil. Need riigid, kus on need maksuparadiisid, sinna minevad tehingud tuleb maksustada ja meil peab olema olemas ka süsteem äh, vilepuhujate kaitsmiseks kolleeg eh, Sargentini. Eh, aitäh, lugupeetud juhataja. mina olin rahapesuvastase võitluse direktiivi neljanda raport, neljanda raporti raportöör ja ma tegin ettepaneku eh, lõplike nii-öelda kasusaajate registri korter moodustada, sellepärast et selline asi on minu arvates vajalik selleks, et ei pääseks puhtalt ettevõtjad, nii nagu nad on ähm, seda teinud Panama puhul. me ei, seda selleks, et me ei peaks jääma sõltuvusse vaid pelgalt ajakirjanike paljastustest. plaanis on järjekordselt direktiivi täiendada ja parandada terrorismi rahastamise valguses ja ma arvan, et see on täiuslik hetk muudki sinna sisse panna ja muudki muuta. omal ajal me ei saanud kõiki asju öö, muuta, sellepärast et David Cameron ei olnud sellega nõus, aga nüüd, kui juunis on niikuinii plaanis see muutus, siis öö, saame selle ühitada. kolleeg Manatitš gospođo predsjednice suur tänu äh, proua juhataja! panama leke paljastused on äh, viinud paljudes liikmesriikides juurdlusteni. täiesti selge on see et maksudest vältimine on täiesti vastutustundetu tegutsemine ja seega on süstemaatiline andmevahetus maailma tasandil maksuküsimuses ülioluline Panama lekkega kaasneb aga veel teisigi probleeme. umbes sada kümme miljardit eurot jääb äh, maksutulu saamata. meie äh, oleme võtnud äh, sõna oma maksu erikomisjonis ka maksuotsuste osas, mis aitavad ettevõtetel maksudest müüa minna. rahvusvahelised PEP standardid on muidugi väga teretulnud, see aitab võidelda maksudest vältimise vastu, aga samas äh, et äriühingu äh, tegelik tegutsemine võib jääda jätkuvalt ähm, varjatuks. komisjon on astunud küll õigeid samme, ja ärisaladused äh, tuleb mõneti küll avalikkuse ette tuua, kuid meie ees on veel väga palju tööd. kõik standardid tuleb ühtlustada riigiti. kolleeg Krapini, palun. <clears throat> suur aitäh lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, maksupettuste ja rahapesuga võitlemine ei peaks jääma mitte ainult komisjoni ja nõukogu mureks. liikmesriikide ja Euroopa Liidu saavutatud tulemused öö, ähm, on saavutatud kindlakäelise juhtimise abil, aga samas ähm, see seadusevastane tegevus õitseb jätkuvalt ja selle tulemusena kannatavad VKE-d. mida on liikmesriigid teinud, mida on teinud rahvusvahelised institutsioonid? et paljastused, need on kohutavad ju. meil on vaja täiendavat tegutsemist selleks, et sihikule võtta need õigusrikkumised ja need äh, kuritegelikult saatud, saatud äh, ressursid tuleks konfiskeerida. Äh, kolleeg Sani, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma kardan, et praegu oleme me tegelikult silmitsi suurema väljakutsega, kui meile täna tui-, tundub. mina loen lehti. ja ma kardan, et ma ei suudaks leida ühtegi Euroopa suurettevõtjat, kellel ei ole mingisugust offshore haru see tähendab tegelikult, et tohutult suur protsent Euroopas teenitud tulust jääb maksustamata. üks protsent maakera rahvaarvust omab kogu maailma äh, raha, selline on meil praegune sisu, sisu ja nüüd äh, lõpetan vaba mikrofoni, volinik, te kuulsite väga palju ettepanekuid, kriitikat, kuulame teie vastuseid. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, austatud saadikud, selle suurepärase arutelu eest, mis äh, näitab äh, igati seda, et kõigil on ühine soov võidelda aktiivselt ja jõuliselt äh, ja äh, armutult äh, rahapesu ja maksude vältimise vastu. Panama leke on rõhutanud seda, kui oluline on ülemaailmne lahendus, mis oleks paremini koordineeritud kui senised lahendused, mis oleks veelgi jõulisemad võitluses äh, maksupettuste ja rahapesu vastu Euroopa Liidus või Euroopa Liidust väljaspool tegemist on sellise ulatusega probleemiga, et äh, meil on vaja reageerida poliitilisel tasandil riigiüleselt. ja meie komisjon äh, on äh, oma seisukohad artikuleerinud ja on ühtsel veendumusel, kohal on väga paljud volinikud ka täna ja me veame seda vankrit suure jõuga samas suunas. lähitulevikus Äh, on komisjonist tulemas veelgi ambitsioonikamaid ettepanekuid ja need on nii-öelda ootel. kavatseme me esitada muudatused äh, rahapesuvastasesse direktiivi äh, veel enne juunikuud ja see toestab veelgi meie ennetavat poliitikat selle nähtuse vastu Äh, anonüümsete tehingute vastane võitlus äh, on üks meie prioriteetidest, me peame koherentselt aga sellele probleemisele vastama, kolmandate riikide poolne risk äh, on muidugi ka meie jaoks väga oluline, volinik Jourova aga vastab sellele detailsemalt, selleks ta täna siin saalis ongi. aga Äh, jätkame ka selle teada-tuntud äh, vana ühtse konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaasi ettepanekuga, see peaks tagama tõhususe äh, nii meie majandussektori jaoks, kuid samas võitlema siis ka maksupettuste vastu ka väljaspool siseturgu me oleme esitanud tabeli, mis, mille abil on võimalik siis pilku heita kolmandate riikide režiimidele ja see on esimene samm selleks, et üles ehitada ühtne must nimekiri, millest äh, ma eelmisel suvel ka rääkisin. ja me jätkame ka tihedat koostööd oma partneritega rahvusvahelisel tasandil. Äh, ma pean siin silmas G kahekümne raamistikku, OSCD-d, äh, tagamaks selle, et need kohustused, mis on võetud, muutuvad standarditeks maailma tasandil hea maksutava osas. me teame, et äh, muret äh, tunneb selle asja üle ka Holland eesistujariigina, kes on väga palju investeerinud energiat sellesse teemasse, härra Dijsselbloem äh, jagab täiesti teie muret ja juunikuuks on tulemas siis algatused ja liikmesriigid peavad kandma oma vastutust lisaks oleme valmis minema kaugemale, on terve rida ettepanekuid, mis on tehtud, mis peaksid siis toitma meie uut poliitikat nii palju siis äh, minu äh, poolt, kuid vastaksin äh, ka konkreetselt kolleegidele, saadikutele kaks-kolm konkreetsemat vastust. ma austan kõrgelt saadikuid, härra Luke küsis, et miks komisjon ei reageerinud varem. komisjon saab teha ainult ettepanekuid, see on ju kõigile teada ja seega me oleme näiteks teinud omapoolse ettepaneku info automaatse vahetuse osas äh, maksuotsuste valdkonnas. see on äh, projekt, mis on äh, olulist hoogu juurde saanud ja me oleme ka sellel laineharjal püsinud ja ma arvan, et selle asemel, et komisjoni kritiseerida, peaksime me hoopis koostööd tegema Euroopa Parlamendiga käsikäes, me oleme ju liitlased, meil on ühtsed veendumused härra Wulf Äh, tavapärase elegantsusega esitas Euroopa Komisjoni justkui maksuparadiisina, et äh, väidetavalt nelikümmend seitse tuhat äh, võimalikku petturit on meie süsteemis ja ütleb, et kõige suurem pettur on justkui komisjoni president ja ma loomulikult öö, ütlen, et see on skandaalne, loomulikult me maksame makse volinikud äh, ei ole sugugi äh, maksudest vabastatud, see on vale. kõik e-, Euroopa Komisjoni ametnikud maksavad maksu. meie lähenemine on hoopis selline, et me hoiame äh, kokku oma poliitikaga. kaks tuhat neliteist aastal näiteks oleme me neli koma kolm miljardit eurot hoidnud kokku, äh, poolteist miljardit kavatseme hoida igal aastal tulevikus kokku äh, palkade äh, pealt. Euroopa Liit on olnud eeskujulik siin, kaheksa kuni nelikümmend viis protsenti on maksumäär progressiivne, see on palju suurem kui paljudes liikmesriikides, ma ei räägi siin üldse maksuparadiisidest. lõpetage seega selline demagoogitsemine ja äh, natukene peaks äh, austusega suhtuma. Äh, on nimelt kaks UKIP-i liiget, kes ometigi mõisteti ju vangi, mõisteti vangi, ma kordan, rahva raha võõrandamise eest, nii et olgem ettevaatlikud, nii et härra Wulfi seisukohad äh, mitte ei ole ainult halva maitse näiteks, vaid on ka täiesti valed ja ma arvan, et äh, sellist juttu ei tohiks lubada ja härra Lamberts, teie, teid ma austan äh, väga kõrgelt, te tunnete teemat hästi. ta aga lahkus saalist ja ei ole kohal selleks, et ma vasta, et ma vastata saaksin, võib-olla tal on muid huvitavaid asju teha, kui mind kuulata, aga ma siiski äh, oleks lootnud, et ta ootab minu vastust. mind tõesti haavas härra Lambertsi sõnavõtt täna. E, loomulikult see asi ei aja meid naerma ja see ei ole sugugi meeldiv asi. ta süüdistas selles, et et komisjon allutab ennast mingisugune, mingisugusele lobi tegemisele, mitte miski ei võiks olla öö, valem härra Hill kohe tutvustab teile maksustamise läbipaistvuse osas vastu võetuid otsuseid. seitsesada viiskümmend miljonit eurot on OECD määr ja kui te vaatate, mida OECD on öelnud selle kohta, OECD on öelnud, et oluline on avalikustamine loomulikult armasad ettevõtted Belgias, Iirimaal ja mujal ja Euroopas, me peame aimu saama, mis nad teevad ja isegi mõnedes riikides, mis, e, e, mis on maksuparasjaid, oleme infot kätte saanud, me oleme esimesed maailmas, esimesed maailmas oma poliitikaga, kõige ambitsioonikamad maailmas. ma saan aru, et poliitikat tehakse siin parlamendis e, ja ma saan aru, et esitate nõudmisi ja ma saan aru, et meil nõutakse, et me läheksime kaugemale ja liikmesriikidel on ka see vastutus. aga lõppkokkuvõttes kui me üheskoos astume sammu edasi, eh, tehkem seda üheskoos, et see võtaks eh, õige suuna, tuleb ka öelda teinekord, et hästi tehtud ja ei peaks häbimärgistama komisjoni. me oleme teie liitlased, ma kordan, me oleme teie liitlased ja meie komisjon, meie volinikud, kes on siin täna meie komisjoni presidendi autoriteedi all, kes on olnud väga järjepidev selles küsimuses, äh, on olnud maailmas liidripositsioonil, meie oleme see mootor, kes võitleb äh, maksupettuste vastu. komisjon ei ole mitte kunagi olnud äh, nii ambitsioonikas selles küsimuses kui, kui praegune komisjon. härra Lamberts on väga tark inimene, ma tean väga hästi, et ta tunneb teemat ja seega mulle tundub, et ta natukene öö, ähm, üritas halba tahet siin üles näidata ja see ei ole küll õige lähenemine minu meelest ja see ei ole äh, aus äh, ja Roheliste fraktsiooniga, nagu ka tõstside, teiste fraktsioonidega me tahame siin koostöös, koostööd teha, me oleme, äh, meie usaldame teineteist. läbipaistvus ja maksudest kõrvalehoidmine on see võitlus, mida me üheskoos peame pidama ja selline negatiivne poleemika ei aita kellelegi ja millelegi kaasa. Euroopa Komisjon ei ole institutsioon, mis oleks ideaalne, mitte ükski institutsioon ei ole ideaalne, aga vot selles küsimuses küll ei ole meil midagi häbeneda ja täna ma olen küll uhke selle üle, mis me otsustasime ja Jonathan Hill sellest ka kohe räägib, sest et äh, see ei jäta äh, varju mitte ühtegi maailma regiooni, me suudame üheskoos tegutseda, suur tänu köszönöm eh, moscovici biztos úrnak a záró gondolatait. Eh, suur aitäh härra moscovici! proua jourova minu kolleeg eh, võib-olla võiks täiendada natukene rahapesu temaatikat kui te olete nõus proua juhataja. loomulikult proua jourova. suur aitäh! selle võimaluse eest ma sooviksin lisada ühe lühikese kommentaari teie küsimustele, mis puudutasid rahapesu. Teil on õigus, me peame võtma terveid meetmeid selleks, et anda ametnikele suuremaid volitusi ja selleks, et neile kantakse ette kahtlastest tehingutest. nagu te teate, oleme me juba päris märkimisväärseid tulemusi saavutanud rahapesuvastase direktiiviga, mis võeti vastu detsembris kaks tuhat neliteist. selles direktiivis muuhulgas on pandud ette moodustada keskregistrid omanike kohta ja praegu ootab see direktiiv kiiret ülevõtmist kõikides liikmesriikides ja see on võtmetähtsusega. Need registrid tuleb ähm, moodustada hiljemalt käesoleva aasta lõpuks ja Euroopa Komisjon on valmis osutama igakülgset toetust sellele ülevõtmisele ja mina suhtlen kõikide oma kolleegidega liikmesriikides selles küsimuses. Teil on õigus ka selles mõttes, et komisjon praegu töötab selle direktiivi ümbervaatamise ka niimoodi, nagu oli välja öeldud terrorismivastase võitluse kontekstis ja see need muudatused peaks välja käidama juuni alguses, need puudutavad eelkõige just nimelt terrorismi eh, rahastamist ning kõikvõimalikke anonüümseid makseid, sellepärast et igasuguste julgeoleku ekspertide andmetel on just nimelt finantstehingut tihti esimene märk selle kohta, et sepitsemisel on ja ettevalmistamisel on äh, mingisugune terroristlik akt. ja komisjon tegeleb ka sellega, et harmoneerida karistusi rahapesu eest. suur aitäh, ehm, proua Jurova. kolleegid, see on ääretult oluline küsimus ja me peame võtma aja sellega tegelemiseks. nüüd me kuulsime ära kom-, komisjoni seisukohad ja nüüd annaksin sõna nõukogu nimel minister Hennis Blachertile. jah, ma teeksin hästi lühidalt. Panama leke näitab meile, et Euroopa Liidu töö rahapesu vastu, vastases võitluses on asi, mis nõuab ühise, ühist tegutsemist ja me peame olema kogu maailmas nii-öelda pioneer. nõukogu mõtleb selle peale täpselt sama palju kui teie, parlament ja nagu ka komisjon ja sellepärast oleme me neid materjali vä-, väga põhjalikult analüüsinud ning analüüsinud ka oma poliitikaid selleks, et pettuste vastane võitlus oleks nii tulemuslik kui vähegi võimalik ja ma olen kindel, et kõik asjaomased asutused teevad vajaliku töö. nii et me jätkame oma võitlust, me püüame seda teha efektiivselt. siinkohal kutsuksin üles kõiki Euroopa liikmesriike ja Euroopa Parlamenti meid toetama nende meetmete võtmisel ja ettevalmistamisel, mis meil praegu olemas on, aitäh!